tere hommikust kõigile! tere tulemast Euroopa Parlamenti! demokraatia kotta, ainsasse institutsiooni, ainsast institutsiooni Euroopa Liidus, mille valivad otse kodanikud. tere tulemast kõikidele Euroopa Parlamendi liikmetele, kes esindavad oma äh, kodanikke, tere Äh, tulemast kõigile ja.... kõikidele liikmetele, kes on tänaseni teeninud, samuti tere hommikust. vastavalt äh, tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuenda aasta kahekümnenda septembri seaduslikule aktile Euroopa Liidu saadikute valimise kohta äh, otsest valimiste kaudu ja vastavalt parlamendi kodukorra artikli sada viiskümmend neli lõike äh, kaks kohaselt kuulutan Euroopa valimiste järgse esimese Euroopa Parlamendi osa istungjärgu avatuks ja nüüd kuuleme Euroopa hümni, mille esitavad meile Avena kvartett ja laulja Anaisi Vos. tänan neid juba ette ja palun kõigil püsti tõusta. alzarsi in piedi è una questione di püsti tõusmine on äh, austuse küsimus. Äh, kui teise riigi hümni ka kuulatakse, tõustakse ka püsti, see on austuse avalduse küsimus. Ricordo tuletan kõigile meelde, et vastavalt kodukorra artiklile neliteist lõikele kaks ei tohi ajutiselt presidendi ametikohuselt täitva saadiku juhtimise all aset leida ühtegi arutelu, välja arvatud presidendi valimine või volituste kontroll. mina juhatan seda osa istungit, eh, sest kodukord näeb ette, et eh, ametist lahkuv president juhib siis ajutiselt esimest osaistungjärku. kõik ametlikud dokumendid, eh, mis moodustavad alusbaasi või mis on olnud aluseks saadikute valimisele, edastatakse pädevasse komisjoni volituste kontrolliks vastavalt kodukorra artiklile kakssada kuus Äh, kooskõlas ähm, artikliga kolm lõikega kaks äh, tuleb kontrollida ähm, saadikute volitusi ja kui see on tehtud, siis saadikud äh, saavad täiel määral alustada tööd Euroopa Parlamendis ja selle erinevates Ähm, kogudes tingimusele, et nad on allkirjastanud huvide konflikti puudumise deklaratsiooni. Äh, äh, saadikud mm, äh, kellel on ametikohad, mis ei sobi kokku parlamendisaadiku ametikohaga, ei saa äh, ametikohustusi Euroopa Parlamendis täitma hakata. selleks, et äh, kõiki õigusi kasutada Euroopa Parlamendis, äh, tuleb huvide konflikti puudumise deklaratsioon allkirjastada, nelikümmend kuus saadikut ei ole seda veel teinud ja nad peaksid seda tegema kohe, seda saab teha täiskogu saali sissepääsu juures, kui nad seda ei tee, siis homme ei saa nad ka hääletada siin kojas. homme hommikul eh, liigume kohe Euroopa Parlamendi presidendi valimise juurde eh, ja teeme seda meie kodukorra kohaselt. Eh, võttes arvesse artiklit viisteist ja selle esimest lõiget, on võimalik Euroopa Parlamendi presidendi ametikohale kandidaate üles seada kandidaadi enda nõusolekul kas poliitilise fraktsiooni poolt või vähemalt kolmekümne kaheksa parlamendisaadiku poolt. tähtaeg kandidaatide ülesseadmiseks on täna õhtul kell kümme ja liigume praegu edasi kaheksa häältelugeja valimise juurde. Pide la palabra solamente para hablar de, de la votación, porque no puedo. kas te tahate rääkida hääletusest ja valimisest? me ei tohi rääkida mitte ühelgi teisel teemal ega president, me saame rääkida ainult presidendi valimisest. lähtuvalt parlamendi artiklist viis ja seoses akrediteerimisega tahaksin õnnitleda kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid, kes on valitud oma ameti, ametisse ja kes on kohal. kahjuks mõnedele valitud saadikutele ei ole tagatud juurdepääs sellesse koda, kotta, kolmele Katalaani rahvaesindajale ei ole tagatud juurdepääs sellesse kotta. see koda peab kaitsma demokraatiat, peab kaitsma inimõigusi, see koda peab austama Kataloonia rahva valikut, vastasel korral kannatab selle koja enda usaldusväärsus. president, palun tehke avaldus nende institutsiooni valitud parlamendiliikmete nimel ja toetage, toetage demokraatiat üle kogu Euroopa, aitäh, härra president. Procediamo liigume nüüd edasi häälte lugejate äh, valimise juurde, kokku on meil kaheksa häälte lugejat. Äh, austatud Jan Olbricht, kas te olete nõus häälte lugeja kohustused enda kanda võtma? austatud Peeter Jaar, kas te olete häältelugeja ametikohustuste täitmisega nõus? austatud Erik Overgard Nielsen, kas te olete häältelugeja ametikoha täitmisega nõus? Äh, austatud Jerzy Buzek, kas te olete häältelugeja ametikohustuste täitmisega nõus? ja meil on endine Euroopa Parlamendi president ka siis häälte äh, lugejate hulgas, tegemist on tõelise eksperdiga. austatud Bernard Guetta, kas te olete häältelugeja kohuste täitmisega nõus? kas te olete kohal? austatud äh, Aleksandra Leslie Phillips, kas te olete häältelugeja kohustuste täitmisega nõus? jaa, te peate äh, häält ette lugeja tööd täitma, mitte jalgpallimängu pealtvaataja mm, vaatemängu korraldama. kas järgmine valitud kolleeg on ka äh, häältelugeja kohustuste täitmisega nõus, kas ta on kohal, ei? Ah, okay, okay, okay. siiski, siiski, kolleeg on kohal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 järgmised saadikud äh, on valitud häältelugejateks. austatud äh, kolleeg Olbricht, äh, kes vastutab hääletuskast AB eest, härra Jaar, ähm, hääletuskast CD, kolleeg Overgaard, hääletuskast E kuni G, kolleeg Buzek, hääletuskast H kuni K, kolleeg Guetta hääletuskast L kuni M. kolleeg Taaler äh, hääletuskast. N kuni R, kolleeg Chabot äh, hääletuskast S kuni T ja kolleeg Philips äh, hääletuskast U kuni Z. Äh, ma palun, et häältelugejad tuleksid äh, siia meie laua ette ja presidendi valimine algab homme hommikul kell üheksa. istung on hetkel peatatud.